E, na tym zakończyliśmy ten porządek. E, sellega oleme lõpetanud e, käesoleva päevakorrapunkti arutamise Cari colleghi, l'ordine del giorno reca eh, le dichiarazioni. Kallid kolleegid, päevakorras järgmine punkt puudutab nõukogu ja komisjoni avaldusi finantsjärelevalve paketi kohta. Prego. Uh, jah, palun ma sain aru, et meil tuleb ka vaba mikrofoni segment selles arutelus. Ci sarà il catch di AI sulla mm, vaba mikrofon nõukogu ja komisjoni avaldust kohta finantsjärelevalve paketiga seoses tuleb, aga ma pean väga karmilt ütlema, et tuleb kinni pidada kõneajast, me oleme ajast üldiselt maha jäänud ja pärast seda ootab meid ees pikk hääletussessioon, nii et ähm, vaba mikrofon tuleb, äh, aga ka selle puhul peame rangelt kinni pidama viiest minutist, mis meil selle jaoks on ja katkestan kõnelejaid, kui nad lähevad üle aja. nüüd palun nõukogu äh, sissejuhatav avaldus, härra Reinders. suur tänu, proua president, daamid ja härrad. mul on äärmiselt hea meel tulla tagasi siia parlamendi ette ja arutada uuesti finantsjärelevalve teemat. me arutasime seda ka eelmisel ECOFIN-i kohtumisel finantsjärelevalve pakett on nüüd jõudnud parlamendi ette hääletamiseks. tegemist on terve rea eh, õigusaktidega, mis reformivad seda valdkonda Euroopa Liidus. me oleme pidanud reageerima kriisile ja arvestades seda, mis on saavutatud ka Lamfalussi kokkulepetega järk-järgult toimub finantsjärelevalve mm, usaldatavusjärelevalve reformimine ning kriisi kontekstis on eh, selgunud, et see protsess ei ole olnud piisavalt ambitsioonikas, sest see ei aidanud meil vältida finantskriisi või koordineerida kiiresti kohapeal erinevaid samme ja selleks on tarvis ka Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, et ta teeks koostööd Euroopa Keskpangaga ja härra president juba ütles selgelt välja, et ta toetab seda nõukogu ja ma olen kindel, et härra Trichet omalt poolt annab tugeva panuse oma teadmiste näol samuti oleme varasemalt kuulnud temapoolseid avaldusi sellega seoses, nii et me tahame, et see nõukogu oleks tugevam, tõhusam ja aitaks ette valmistada vastavaid tehnilisi standardeid Euroopa Liidus. tarvis on vastavaid karme standardeid kõikidele asjaosalistele, eriti Eh, sellises kriisiolukorras ja ka riikide tasandil. ja saab olema ka järelevalve kolleegiumid ja kui on vastuolusid eh, riikide järelevalveasutustega, siis loomulikult need vastuolud tuleb lahendada, aga praegu mm, finantsjärelevalve on üldiselt riikide vastavate järelevalveasutuste raames tegemist on olulise sammuga, mida me astume. Belgia eesistuja on selle muutnud üheks oma olulisemaks prioriteediks seoses finantsturgudega. ärge mõistke meid valesti, me peame arvestama olemasolevate järelevalvestruktuuridega, aga samas tagama, et et kahekümne seitsmest liikmesriigist koosnev liit on võimeline reformima vajadusel oma struktuure ja alates veebruarist kaks tuhat üheksa ülemkogu tervitas sellega seotud arenguid ja me peame arvestama nende reformisoovidega ja loodetavasti täna hääletate finantsjärelevalve paketi poolt, mis on erinevate institutsioonide vahelise koostöö, mitmeaastase koostöö tulemus. ja see peaks olema tunnistus sellest, et Euroopa Liit ei ole maha jäänud, vaid äh, on juhtpositsioonil ja suudab näidata seda ka näiteks G kahekümne raames. tänane hääletus on oluline, see peab aitama puhuda sisse uue elu finantsjärelevalve arhitektuurile. meil on makrousaldatavus järelevalve struktuurid, mille eesmärk ei ole välja vahetada riikides kehtivaid järelevalve struktuure, vaid neid täiendada muidugi tegemist on tööga, mis ei lõpe ja mis ei ole kunagi täielik. see uus struktuur aitab paika panna tõhusad organid riskide maandamiseks, eriti nõndanimetatud Omnibus üks direktiiviga seoses, mida parlament täna hääletab, aga sellele järgnevad teised seadusandlikud meetmed. president, auväärsed parlamendiliikmed täna oleme esimese olulise faasi lõppu jõudmas, ma tõesti loodan teie hääletuse positiivsele tulemusele täna. tahan tänada EKOn komisjoni esimeest Põulsi, variraportööre, raportööre, volinikku Michel Barnieri, kes on täna ka siin, ja kõiki inimesi, kes on tegelenud selle valdkonnaga, sest äh, arvamuste vahetus, mis toimus, oli väga konstruktiivne, selle tulemusel on mm, välja töötatud vastav õigusaktide pakett. ja võin kinnitada, et äh, jätkuvad läbirääkimised järgmise faasi raames, mis peaks kohandama ja ajakohastama vastavat struktuuri veelgi edasi. ja ma loodan, et me suudame saavutada uusi kokkuleppeid, eriti seoses investeerimisfondidega ja Michel Barnieriga seoses me peame suutma paika panna täiesti uue ajakava seoses nende õigusaktidega. ja nüüd volinik Barnier, palun. aitäh, proua president, austatud parlamendiliikmed. finantsjärelevalve paketi kokkulepe, mille osas varsti hääletamine aset leiab, nõukogu komisjon on selle vastu võtnud ja seda on arendatud igapäevaselt äh, selles osas, kuidas me äh, finantssektorit reguleerime. Äh, finantskriisi tõttu on olnud reaktsiooni siin kui rahvusvaheliselt ja see on seotud kahe tuhande kaheksanda aasta novembri G kakskümmend kohtumisega ja ka Jacques Delarosier tööga, kes nägi ette selle kriisi Äh, tekkimist ja tegi siis vastavaid ettepanekuid. Äh, tahaksin tänada Jacques Delarosee ja tema töö eest, me võlgneme talle palju. meil on nüüd äh, selline teatav raamistik kõigi järgnevate algatuste jaoks, mis võimaldab meil toode, toote, turg, turu kaupa rakendada ja edendada asju, mille me oleme endale kohustuseks võtnud. kolmeteistkümnendal jaanuaril äh, võtsin ma kohustuse välja töötada intelligentne seadusandlus ja tõhus järelevalve. see raamistik, mille me vastu võtame, on aluseks, mis tagab usaldatavuse nende algatuste osas, mida me sektor sektorilt äh, oleme tegemas. siin on isiklik kohustus äh, ja pädevus, mida te olete üles näidanud tänan härra Margaiot, härra Skinnerit, härra proua Gulaari, härra Kiigoldi, härra Palsensi ja variraportööre teistes äh, üksustest tahan tänada Sharon Paulsi, kes äh, läbirääkimisi juhtis äärmiselt äh, suure otsustavusega, tahan tänada härra Reindersit, kes on ECOFIN-i eesistuja selle tulemuse eest, mille tema meeskond saavutas, oleme keskendunud sellele suurepärasele tööle, mida tegid ka eelnevad eesistujad Hispaania ja Rootsi. ütlen järgnevat ja see võib-olla on veidi eh, ebatavaline, aga sooviksin komisjoni nimel tänada ka seda inimest, kes minu kõrval istub, David Wright. tema on lahkumas oma ametipostilt. peadirektori kohalt. ta on suurepärane näide Äh, sellest, kuivõrd kõrge on avaliku teenistuse kvaliteet Euroopa Liidus. austatud parlamendiliikmed, teie poolt tehtud töö on samuti see, mis on mänginud suurt rolli ja tahan teid tänada teie poolt tehtud töö eest ja ka selle töö eest, mida on tehtud tehnilise poole pealt selleks, et kaitsta tarbijaid, selleks, et kaitsta inimesi äh, nende finantsiliselt mürgiste toodete eest. ja äh, tänan ka oma sõpra Olli Rehni ja tema meeskonda. Äh, süsteemsete riskide küsimusega äh, töötamise eest on te-, neid teie hulgas, kes tahaksid minna kaugemale. komisjon on teinud teatud järeleandmisi teatud dünaamilisi kompromisse. seda selleks, et paika panna tehnilised spetsifikatsioonid ja pärast äh, nõukogu nagu hääletamist, mis oli üks, ühehäälne teie ja teie tänase hääletusega, on Euroopal järgmisest aastast selline järelevalvemudel, mis koha, on kohandatud selle vajadustele, reaali, realiteedile ja selle tööstustele. Äh, pooled ettevõtted ja pangad Euroopas kuuluvad teistele riikidele, nii et siin on ka selline rahvusülene aspekt. ja see on ka seotud äh, tulenevate riskidega, aga tahaksime äh, kohaneda siiski, et äh, kriisidega tulevikus paremini toime tulla ja see on oluline ka meie kodanikele, nad tahavad näha, et me oleme reageerinud, et äh, me oleme haaranud härjal sarvist, oleme teinud äh, tööd G kahekümnes tehtud otsuste raamistikus. kui need asjad hakkavad kehtima esimesest jaanuarist aastal kaks tuhat üksteist, siis äh, pean mina tegema päris palju tehnilist tööd, tehnilist eelarvetööd ja töötame vastavuses äh, äh, parlamendi nõusolekuga, vastavuses teie poolt tulevikus paika pandud direktiividega ja ainukesed kriteeriumid peaksid olema see, et pädevused on sõltumatud ja see peaks tagama uute võimude edu Äh, uus süsteemsete riskide nõukogu president äh, näitab neid pädevusi ja loodetavasti on see midagi sellist, mida me saame teha koos teiega. saame täita selle raamistiku, mis meil esimesest jaanuarist kehtima hakkab. Äh, esmale antakse samuti otsuste tegemises tulevikus suur roll Äh, reitinguagentuuride järelevalve teostamine Euroopa tasandil on oluline äh, äh, kõik need asjad on meie seaduses paigas, aga me peame tegema rohkem selleks integreerida, et ühendada, et meie finantsjärelevalvesüsteem oleks läbipaistvam me peame samm-sammult äh, tegelema riskifondidega, äh, me peame rakendama Baseli kolme pankade omavahendite osas ja on ka finantsturgude direktiiv, äh, me peame tugevdama sanktsioone, tulevate turustusdirektiividega, kriisi lahendamine on oluline, kõik need asjad ennetavad äh, järgmise suure kriisi tekkimist ja seega me säästame oma maksumaksjaid. Äh, rahanduses, keskkonnas äh, natuke ennetamist on tunduvalt parem kui see tohutu parandamistöö, mida hiljem tuleb teha oleme, eh, pangad peavad maksma pankade eest, maksumaksjad ei peaks seda tegema, sest ennetamine on alati vähem kulukas kui hiljem parandamine. ja seda me oma agenda kaudu üritame ka saavutada, eh, see võeti vastu nõukogus teises, teisel juunil, loodetavasti ka teie võtate selle vastu kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpuks. austatud parlamendiliikmed, proua president, isiklikult arvan, et see, kui head on meie suhted, et me oleme näidanud üles sellist kindlust üksteise suhtes, on olnud äärmiselt julgustav märk ja tahaksin teid komisjoni poolt tänada. suur tänu, härra volinik ja siis äh, fraktsioonide nimel alustaksime Rahvapartei fraktsiooniga härra Garcia Margallo. poolteist minutit, palun, teil on sõna. suur tänu, proua president. tegemist on hea päevaga Euroopa ajaloos. detsembris ei jõudnud me heale kokkuleppele, meil seisime silmitsi probleemidega, jõudsime Euroopa jooksime oma tööga ummikusse ja tänu meie koja presidendile, tänu komisjoni presidendile, tänu nõukogu presidendile oleme me lõpuks jõudnud hea kokkuleppeni. meil on tõeline Euroopa kokkulepe, mis on tugev ja mis allub demokraatlikule järelevalvele meie parlamendi poolt Need meetmed on loodud selleks, et tagada, et kõikide pankade suhtes üle kogu Euroopa Liidu rakendatakse samu eeskirju, samu meetmeid ja kui liikmesriikide ametivõimud ei täida oma kohust oma erapankade osas, siis loomulikult tahaksime me ära hoida süsteemse riski teket ja me ei tahaks ju, et olukord areneks jälle selliseks, kus maksumaksja peab maksma kinni finantsasutuste ülevoolema raiskamispoliitika. Euroopa Parlament ei ole kellegi sülekoer, kes ainult jookseb komisjoni või nõukogu sabas ei, me oleme nõukogu ja komisjoni hea ja usaldusväärne liitlane, me tahame aga mängida oma selget rolli Euroopa süsteemi loomisel ja härra Barnier, härra Reinder äh,, tänu teile ja tänu meile on meil suurepärane kokkulepe, ma arvan, võime selle üle uhked olla. Per... suur tänu ja järgmisena annaksime sotsiaal- sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel sõna härra Skinnarile. suur tänu, proua president, suur tänu, härra volinik, suur tänu, härra Reinders ja suur tänu ka kõigile kolleegidele, tegemist on olnud üsna eduka, minu meelest eduka äh, protsessiga, aga kas lihtsalt aeg tabab sind või sina saad, suudad ajaga sammu pidada ja selline lahendus Euroopa Liidus on praegu väga teretulnud ja võib-olla isegi maailma tasandil, mitte ainult Euroopa Liidus. finantsasutuste võim äh, peab olema tegelikult ja, ja meie järelevalveasutuste võim peab olema vastutustundlik ja meie ambitsioonid peavad olema eesmärgipärased ja meie, nende, neid eesmärke peavad toetama meie kodanikud, kelle töökohad kõigest sellest toetuvad. selge on see, et liikmesriikide ja parlamentide arutlused on sageli tekitanud pingeid, kuid mitte keegi meist ei ole alati saanud seda, mida me tahame, kuid samas oleme, me oleme kõik edukad äh, sellele minu arvates edukale protsessile kaasaaitamises. Euroopa Parlament on jõudnud, nõudnud Euroopa, Euroopa tasandi äh, suuremat kaasamist, äh, see on olnud mõningal puhul liikmesriikidega vastu ja nende soovidega vastuolus, mõned ei taha otsest järelevalvest ja, ja loomulikult me peame kõik olema ettevaatlikud, et meie ei oleks liiga seiklushimulised, kuid äh, katsume siis teha hoolikat koostööd tühikute täitmisel tulevikus. finants äh, valdkond eeldab kogemik-, kogemusi, mis on sageli liikmesriikide äh, kodanikel, kes on töötanud finantsvaldkonnas aastaid, nemad on esimeseks rindejooneks ja, ja liikmesriikide valitsused teavad, et nemad on ka esimesed, kes peavad kinni maksma arved. aga uued institutsioonid annavad meile võimaluse meie turgu hoopis kujundada, mida varem ei ole olnud eh, ja seetõttu ongi vaja seda ellu viia. agentuuridega on seotud ka oma praktilised küsimused, meil on ühiskomisjon, ma olen aidanud seda komisjoni luua. Eh, see ühine komisjon peaks olema kooskõlastamise, infovahetuse ja ühiste otsuste abivahendiks ja ma arvan, et see saab olema platvormiks, millest lähtuvalt me aitame nendel agentuuridel süsteemset riski ära hoida Äh, ECB kontroll ja riskijärelevalve on olulised, kui, kui me küsime härra Benankilt, kas äh, tema reputatsiooni äh, toetati, siis ma arvan, et ta vastab, äh, et ei, me tahaksime kasiinolaadset lähenemist ära hoida, mis oli minevikule omani, omane, aga meie tahame olla ka samuti vastutustundlikud õigusloojatele ja seetõttu me peame olema ettevaatlikud. ambitsioonid on olulised, kuid ärgem unustagem, et inimeste pensionid, nende hoiused, nende kodud on siin mängus, ma tervitan seda infrastruktuuri, see on noor infrastruktuur, kuid kuid see infrastruktuur peab kiiresti üles kasvama ja täiskasvanuks saama, aitäh! suur tänu, austatud härra Skinner! kas te olete valmis vastama küsimusele? You... härra, Äh, millest lähtuvalt te eeldate, et otsused, mida langetavad uued Euroopa Liidu asutused, saavad olema paremad kui need otsused, mida on langetanud liikmesriikide tasandi ametivõimud? My ma arvan, et kui te oleksite kuulanud mu kõnet, siis te teaksite, ma ütlesin, et kõike seda tuleb teha koostöös liikmesriikide ametiasutustega, me peame tegutsema äh, mitte nende huvide vastu ja ainult äh, nii, kui me tegutseme koostöös, äh, siis suudame me toetada demokraatlikku lähenemist, mida toetab ka meie koda, ma arvan, et see annab meile parima võimaluse, me kombineerime kahte parimat maailma ja kujutage ette, me ei ole kui te arvate, et te saate istuda üksikul saarel, olles kaitstud kogu maailma ohtude eest, siis te eksite, mu kallis sõber, sellepärast et maailma majanduskriis on meile ju õpetanud seda juba. suur tänu ja nüüd ALDE fraktsiooni nimel proua Sharon Bowles üheks minutiks suur tänu, lugupeetud volinik, austatud äh, eesistuja, me oleme oma tööga toime tulnud, äh, järelevalve, arhitektuur on üles ehitatud, meie rong on rööbastel, me ootame oma ühistelt eeskirjadelt äh, suuri tulevikuasju ja aga finantsjärelevalve ja reguleerimine on veel siiski teatavate puu, puudujääkidega ja on kohti, kuhu me üh, ühiste, ühis-, ühe eesmärgistikuga eeskirjastikuga kunagi ei jõua ja me kõik tahaksime, et meil oleks finants siseturg, uued ametivõimud annavad meile võimaluse äh, üle piiriülest äh, koostööd arendada, kuid seejuures me peame olema ettevaatlikud, äh, me peame kandma hoolt selle eest, et meie otsused oleksid, lähtuksid turuvajadustest ja oleksid langetatud ettevaatlikult. me peame kuulama üksteist, tegema koostöid omavahel ja ka liikmesriikide ametivõimudega ja ametiasutustega. loomulikult nemad on ka olulised tegijad ja valed otsused ei ei muutu paremaks selleks, sellest, et neid äh, tehakse kõrgemal tasandil, nii et pidagem seda meeles. suur tänu ja nüüd Roheliste fraktsiooni nimel äh, härra Kiigol. kaheks minutiks. suur tänu. täna on päev, millal me oleme Euroopa maja alustaladesse pannud jällegi paika ühe müürikivi. see näitab, et pole tõsi, et praegu Euroopas leiab aset taasnatsionaliseerumine. ei, sugugi mitte. Euroopa võtab arvesse seda, mis on toimunud, kuid on siiski valdkondi, kus tuleb minna kaugemale finantsjärelevalve vallas, näiteks parlament on astunud tähtsa sammu edasi, seda sellepärast, et erinevad poliitilised jõud on ühendanud oma väed ja on astunud vastu liikmesriikidele, mõningatele liikmesriikidele, kes ei tahtnud kriisist õppust võtta. mõningad liikmesriigid äh, on äh, seadnud küsimärgi alla äh, nende ametite personali, personali arvukuse ja seda, kui palju nad suudavad teha, need ettevõtted Äh, siis, kui nendel ettevõtte, ametitel puudub piisav personal ja ma arvan, et äh, jah, personali äh, peab olema tagatud vajalikul määral, me peame kandma hoolt selle eest, et nendes ametites töötaksid õiged inimesed. Euroopa Komisjon on teatanud ja see on väga tore, et äh, mis puudutab liikmesriikide aruandlust, äh, siis äh, selle kohta, nende kohta väljendatakse teatised, see on meie jaoks väga teretulnud ettepanek ja siis koostöö koordinaatoritega ECONi komisjonist meie Euroopa Parlamendis on viinud turu infrastruktuurini, mis on väga teretulnud ja Euroopa järelevalvestruktuur tõenäoliselt saab olema ka tulevaste võitluste allikaks. majandushalduse valdkonnas on sama palju probleeme olnud nagu finantshalduste vallas ja see on, peabki nii olema vastasel korral. meie mõju vajuks laiali, me ei tahaks siin mingisugust ideoloogiat läbi suruda, vaid me peame silmas ennekõike ühenduse meetodit. aitäh, edasi konservatiivide ja reformistide nimel härra Roswin, palun. finantskriis on tekitanud ebakindlust finantssektoris ja riigieelarvetes. pangad, finantsturud, valitsused ja korporatsioonid tunnevad igapäevaselt seda ebakindlust. ja majanduses on küll taastumise märke, aga sellega peab kaasnema selle ebakindluse kadumine üheks ebakindluse põhjuseks on reguleerimine, finantssektorisse, kes hakkab reguleerima ja täpselt kuidas. parlamendis on samuti arutatud seda teemat ja viimaste kuude jooksul käsitletud üksikasju selle kohta, et kes täpselt reguleerib, millal, kuidas. tähtis on tasakaal liikmesriikide järelevalveasutuste ja Euroopa Liidu vastava asutuse vahel tähtis on ka vastastikused eksperthinnangud. Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu mängib olulist rolli ja meil kõikidel on väga tugev huvi uute mehhanismide loomise suhtes ühisturu toetamiseks, sealhulgas globaalsete riskide monitooring Euroopa pankade poolt, koordineerimine ja ühtne menetlus liikmesriikide poolt kriisi ajastul tugevama vahenduse tagamine järelevalveasutuste vahel ja kõikide asjaosaliste huvide arvestamisega. järelevalvepakett, mida praegu arutatakse, tagab selle tasakaalu. kõnelejad katkestatakse, kas te võiksite rääkida aeglasemalt? finantsjärelevalveasutustesse pädevate inimeste leidmine ähm, on selle edu puhul kriitilise olu-, kriitiline samm ja ma tõesti loodan, et see pakett hakkab toimima. aitäh! edasi kuue NGL nimel härra Kluute, kaks minutit. suur tänu! alustuseks tahaksin pöörduda kolleegide poole, kes on pidanud viimase aasta jooksul väga raskeid läbirääkimisi selle teemaga seoses. suur tänu neile ja selle tulemusel on raportöörid just välja tulnud sellise paketiga, ma arvan, et nad on suutnud anda endast parima. see ei tähenda, et midagi ei oleks kritiseerida. meie seisukohast on kolm asja mida võiks kritiseerida. esiteks, pädevused, mis järelevalveasutustele antakse, ei ole piisavad. meie oleksime eelistanud tunduvalt äh, laiemaid pädevusvaldkondi ja õigusi. ja kahju on, et järelevalveasutused on äh, jagatud laiali erinevate äh, asukohtade vahel. Nende koondamine ühte kohta oleks olnud tunduvalt parem lahendus. samuti personali teema on see, millega peaks tõhusamalt pikemas perspektiivis. Need on küll kriitilised märkused, aga üldiselt on tegemist sammuga õiges suunas. sest finantsturgudel tõesti on tarvis uut lähenemist. aga me leiame, et äh, siit edasi on tarvis astuda veel mitmeid teisigi samme selleks, et finantsturgude reguleerimine võiks toimida tõhusalt ja me soovime, et Euroopa tasandil sätestatavad reeglid aitaksid vältida taolise kriisi kordamist, mille me hiljuti läbi elasime. nii et äh, selleks, et kogu süsteem saaks tõhusalt toimida, tuleb tänase järel astuda veel teisigi samme. suur tänu! FT nimel härra Blum, kaks pool minutit. aitäh, volinik, kui me esimest korda kohtusime, siis ma väljendasin suurt muret selle üle, et äh, Londoni linna toimimise reguleerimine läheb üle Brüsselile aga sellest hetkest, kui te olete oma praegusesse ametisse astunud, eh, võib-olla saate aru, et eh, oluline osa Ühendkuningriigi SKT-st tuleb finantsteenustest, see on oluline valdkond Ühendkuningriigi jaoks. ja nelikümmend viis miljonit naela päevas, mida me saadame eh, erinevate Euroopa projektide toetuseks ei anna tegelikult meie valijatele olulist otsustusõigust. aga peab mõistma seda, et suured palgad ja pensionid ei kasva lihtsalt iseenesest puu otsast, need peavad kuskilt tulema. ja kui vaadata maailma, siis näiteks Austraalia, Kanada ei ole nende probleemide all niimoodi kannatanud. võib ju öelda, et Austraalia on niivõrd kaugel, aga ma arvan, et et äh, kui te täpsemalt äh, asja vaatate, siis küsimus ei ole ainult selles. ignorantsed äh, võhiklikud bürokraadid on paika pannud regulatsiooni, mis ei toimi, sellega on tegelenud anakronistlikud poliitikud ja tulemuseks on seesama nagu kõikide Euroopa projektidega, immigratsioon, äh, projektide läbikukkumine ja äh, ühisvaluuta kohal olev äh, tiksuv ajapomm. Euroopa Liit võib-olla loodetavasti nüüd juhtumisi teeb midagi ka õigesti, aga me ei saa ju sellele loota. mina küll kardan, et äh, Briti konservatiivid on ära andnud äh, Londoni linna igapäevase reguleerimise mm, Brüsselile ja admiral Wilner märk siis koju Trafalgari väljakul ilmselt nüüd. aitäh, sõltumatute poolt osa Wagner, üks minut ma tahaksin õnnitleda neid, kes on finantsjärelevalve paketiga tegelenud, eeskätt parlamendiliikmed ja ametnikud. finantskriis on olnud justkui äratus Euroopa jaoks. me peame kasutama ära seda võimalust, et tugevdada ühiseid institutsioone Euroopas. uued järelevalveasutused peavad tegutsema vägagi piiratud tegevusulatuses ja on kahju, et me ei ole astuda sarnaseid samme seoses Euroopa Keskpangaga. me oleme küll teatud samme astunud, aga meil, meie ees seisab veel terve mägi, mis on tarvis ületada. aitäh! Läheme edasi, edasi härra Koses, poolteist minutit. suur tänu, president, volinik, ma ühineksin kõigi nendega, kes äh, tänasid selle paketiga tegelejaid äh, tehtud suurepärase töö eest. Äh, ilma parlamendi tahteta ei oleks järelevalvepaketil sellist üle-euroopalist iseloomu, mis tal nüüd saab olema. ma sooviksin, et võib-olla veel selle kuu lõpuks suudaksime jõuda kokkuleppele ühes punktis, mis tekitab muret meile kõikidele. ma loodan, et teie jõupingutused ei lähe luhta ja Belgia eesistuja Äh, suudab pakkuda sobivaid äh, lahendusi ka näiteks seoses riskifondidega. finantsregulatsioon peab olema arukas ja mõistlik. me tahame, et süsteemid toimiksid tõhusamalt ja riskid oleksid piiratud nii palju kui võimalik David Whiteile tahaksin öelda tänu. kahju, et ta peab lahkuma, aga ma loodan, et äh, meie teed ristuvad peagi uuesti. aitäh, järgmiseks kaks pool minutit, Sanchez Presedo. aitäh. kallid kolleegid, minister, president. ma loodan, et et me suudame selle finantsjärelevalve paketi esimesel lugemisel heaks kiita. see on oluline, et edendada finantsintegratsiooni, parandada konkurentsivõimet ja muuta majandust tõhusamaks. meil on tekkinud probleemid, mis ilmnevad ka riikide järelevalve Äh, süsteemides. järelevalve on aga prioriteetne küsimus finantsreformi kontekstis, sest on selge, et Euroopa vastavad regulatiivsed õigusaktid ei ole olnud piisavad ja meie jaoks on tähtis, et me selle olukorra parandaksime ja teeksime seda usaldusväärselt. me tahame olla ka osa rahvusvaheliselt finantsusaldatavusjärelevalve struktuurist. tänu parlamendile saavad olema meie süsteemid tasakaalustatumad, võime rääkida ka tarbijakaitsest, investorite, hoiustajate, maksumaksjate kaitsmisest. tähtis on, et me suudaksime ette näha ja ennetada tulevikus probleeme ja Euroopa kriisi ohjamissüsteem peab muutuma tõhusaks, see nõndanimetatud omnibus pakett võimaldab meil seda teha, parandades läbipaistvust, parandades omavahelist teabevahetust seadusandliku tööprotsessis ma loodan, et kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks astutakse veelgi järgmisi samme. veel kord suur tänu kõikidele, kes on andnud oma panuse sellesse paketti, loodan, et see hakkab toimima, see on olulise tähtsusega samm ka demokraatia parandamisel Euroopas, sest äh, kui meil on olemas seadusandlik pakett, siis on tarvis ka selle järelevalvet ja ma arvan, et see on õige samm aitäh. nüüd üheks minutiks proua Kular, palun. härra volinik, härra minister, palju asju on siin öeldud, kokkulepe on saavutatud, suur aitäh kõigile, aga õppetund tulevikuks kaasotsustamine eh, ei saa piirduda sellega, et tehakse lihtsalt ühehäälne kokkulepe ja esitatakse selle parlamendile kui juba tehtud asja, öeldes, et me peame tegutsema kiiresti, sest et asjad ei oota. täname Belgia eesistujat äh, suurema valmiduse eest dialoogi pidada, aga äh, järelevalve kallal töötamine meeskonnana saadan sõnumi härradele Reinders ja Barnier me tahame, et meid kaasataks algusest peale ja täielikult, et me saaksime mängida oma täit rolli kaasotsustamise raames. ärge tulge siia oma mahinatsioonidega nõukogust ja ECOFINist. me peaksime töötama nii, nagu me oleme komisjonis taotlenud. suur aitäh! nüüd härra Ferber, poolteist minutit aitäh, proua president, Äh, härra volinik, äh, äh, härra minister, kolleegid, ma arvan, et täna on hea päev mitte ainult Euroopa institutsioonide jaoks, vaid ka Euroopa inimeste jaoks, sest et me oleme kaks aastat pärast Lehman Brothersi kokkukukkumist saavutanud struktuuri, mis küll ei lahenda kõiki finantsturgude probleeme, aga siiski aitab finantsturgude tegevust ohjata ja ma arvan, et me võime olla selle üle uhked. tahaksin tänada Belgia eesistujat eriti, sest et olen täiesti nõus sellega, mida ütles proua Gulag, aga et äh, alguses ütles nõukogu lihtsalt, et oleme ühehäälse otsuse teinud ja asjad nii jäävadki, aga mingeid probleeme ei lahendatud sellega ja parlament äh, suutis ühineda üle Äh, fraktsioonide ja leida korraliku lahenduse, mida äh, laiem üldsus samuti toetab ja see aitab luua stabiilsed järelevalveüksused, see tähendab, et meil on olemas vahendid kriiside puhul selleks, et äh, tegevust ohjata ja panustada finantsturgude stabiilsusesse, nii et tahaksin tänada härra Reindersit tema isikliku panuse eest ja tahaksin tänada ka komisjoni, kes on kaasanud meid ausasse dialoogi ja kindlustanud, et eh, nii nõukogu kui komisjoni algsed seisukohad, mis algselt olid teineteisest päris erinevad, on siin nüüd ühenenud. ja see annab kõik, see kõik annab lootust meie seadusandlikule tööle tulevikus. aitäh, nüüd härra Tremosa, üks minut. kallid kolleegid, Euroopa Keskpanga president saab järgmiseks viieks aastaks automaatselt Euroopa süsteemsete riskide nõukogu presidendiks. see ei ole just väike küsimus. Äh, see näitab, et Euroopa Keskpank on seotud tõsiselt Euroopa finantsturgude institutsioonide järelevalvega. see tähendab ka seda, et härra Trichet, kes äh, on, vastutab ka parlamendi ees, peab vastama küsimustele, mis on seotud ka finantsjärelevalvega, mitte ainult äh, nendele küsimustele, mis on seotud hinnastabiilsusega. selle reformiga äh, äh, riskeerib Euroopa Keskpanga president oma mainega ja usaldatavusega selleks, et saavutada tõhus finantsstabiilsus Euroopas. tänu sellele reformile äh, tavapärane äri, äritegevus on finantsinstitutsioonidele keerukam just nendele, kes selle kriisi äh, loonud on ja sellest on kasu ka Euroopa kodanike tulevastele põlvkondadele. suur aitäh! aitäh! ja nüüd äh, proua Lülling, poolteist minutit. suur aitäh, proua president! mina tahtsin lisada oma hääle nendele, kes on õnnitlenud kõiki, kes on olnud seotud eh, kompromissi saavutamisega finantsjärelevalvepaketi osas. tegemist on äärmiselt eh, rahuldava kompromissiga, mitte ainult sellepärast, et see koda eh, astus vastu liikmesriikide esindajatele, mitte ainult sellepärast, siin on ka väga palju head loogilist mõtlemist ja me pidime sellele paketile andma siiski ka Euroopa alatooni. selle usaldatavus ja tõhusus sõltuvad sellest mina äh, variraportöörina oma fraktsioonis tahtsin kindlustada, et Euroopa Keskpanga president äh, oleks ka ametlikult äh, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu president. seda sellepärast, et me tõesti usume, et need asjad peaksid olema omavahel seotud. hetkel on asjad äärmiselt fragmenteeritud ja meil on vaja Euroopa üksust, millel oleks vaieldamatu legitiimsus isegi britid ehk suudavad kuidagi sellest aru saada. oma prestiiži kaudu saab Euroopa Keskpanga president Euroopa süsteemsete riskide nõukogu arvamusi äh, selgelt välja öelda teistele me ei räägi siin mingisugusest äh, liigsest võimust. me peame võitlema sellise liigse nõrkusega, mis äh, senini on väga hästi välja paistnud ja loodetavasti äh, suudetakse tegutseda nii otsustavalt kui võimalik ning usaldatavuse kliima taastub kõigile osapooltele. me ei ole mitte mingil juhul veel finišijoonele jõudnud. Euroopa Liit jällegi reageeris väga aeglaselt, aga täna lõppkokkuvõttes oleme me loomas õiget alust sellisele mudelile, mis lähiaastatel veel edasi areneb. aitäh! aitäh! nüüd alustame vaba mikrofoni menetlusega, saan sõna anda ainult viiele kõnelejale. kõigepealt härra Pannoni. aitäh, eh, proua president oleme veendunud, et äh, ülemaailmsel turul ei saa ükski tegija, toode, ükskõik kus äh, põgeneda kontrolli eest. see kriis, mida me oleme näinud, tähendab, et me saame aru, et on vajadus ühiste reeglite äh, järgi liiga suur, et läbi kukkuda, need ettevõtted peavad siiski ka tegutsema vastavalt Euroopa järelevalvele selleks, et Euroopa kodanikud lõppkokkuvõttes seda kõike jälle kinni ei maksaks, nii nagu nad seda minevikus on teinud. tervitan väga selle parlamendi saavutatud kokkulepet, parlament on siin mänginud võtmerolli. mina olen alati arvanud, et meil peab olema sõltumatu ametkond, mis saaks kehtestada sanktsioone. olen nõus Äh, sellega, et see ei tohiks äh, näida kui maks pankadele. Äh, see on selline lahendus, mille eest väikeettevõtted kindlasti ei peaks maksma. suur aitäh, nüüd härra Kutos üheks minutiks. aitäh, proua president tervitan asjaolu, et oleme liikumas fragmenteeritud järelevalvelt, kus otsuseid tehakse riiklikul tasandil Euroopa ühise hääle suunas. Euroopa Liit eh, saab nüüd kavandada makromajanduslikke tegevusi ja meil on kõik instrumendid selleks, et eh, ennetada tulevikukriise. liikmesriigid ignoreerisid eh, parlamendiliikmete ettepanekut rohkem usaldada Euroopa paketti, aga peame olema teadlikud asjaolust, et pangad esindavad üks, ühte süsteemsete riskide allikatest. liikmesriigid säilitasid oma õiguse äh, siin valdkonnas äh, astuda vastu Euroopa ametkondadele, aga usun, et äh, aeg väikesteks sammudeks on ammu möödas. seetõttu on meil vaja täielikku poliitilist kaasatust. aitäh, nüüd, nüüd äh, proua Jätenmägi üheks minutiks. Ah, puhemees, tarvitseme enem-. austatud president, meil on vaja rohkem Euroopa lahendusi, vähem äh, kaitsekausleid ja liikmesriikide isekust. seetõttu on äärmiselt oluline, et see töö ei jääks siiapaika et me ei lõpetaks siin, me peame selle küsimuse juurde tagasi pöörduma, piiriülene pangandus, mis nüüd moodustab seitsekümmend protsenti või üle seitsmekümne protsendi kogu panga tegevusest, vajab järelevalvet, vajab Euroopa tasandi järelevalvet, mis teeniks meie kõigi ühiseid huve. kolme uue ametivõimuga on meil nüüd lahendus, mis on praegusel hetkel meie maksimumlahendus. see ei ole ideaalne lähenud, lähenemine, see jätab piiriülese panganduse seisukohalt väga palju liikmesriikide äh, huvid, huvi, huvidega äh, piiratuks. suur tänu ja härra Prants, üks minut. Ordinary... suur tänu, härra proua president. tavaliste inimeste jaoks on kriisid katastroofiks, Euroopa Liidu jaoks on kriis võimaluseks äh, selleks, et võimu kahmida endale ja seda alati liikmesriikide valitsuste arvelt. liikmesriigid kaotavad oma suveräänsuse omaenda finantssüsteemide osas ja kriis äh, ja Ühendkuningriik on tegutsenud edukalt, sellepärast et Ühendkuning, Ühendkuningriigi vali-, valitsus ei suutnud pri-, oma erapankade üle piisavalt kontrolli rakendada. pangad on tavalised ettevõtted, aga samas nad loovad krediiti ja, ja, ja seda ei saa jätta reguleerimata eraettevõtete kätesse. L'ultimo eh, eh, intervento per un minuto ja viimaseks sõnavõtuks äh, härra Palts. üks minut. suur tänu, proua president. ma arvan, et tänane kompromiss on verstapostiks Euroopa finantsjärelevalvesüsteemi arengus. mitte ainult tänu sellele, et eesistuja ja liikmesriigid on teinud head koostööd vaid sellepärast, et me ei ole loonud mitte ainult äh, paberil äh, dokumenti, äh, paberil tiigrit, kellel pole hambaid, vaid me oleme loonud vajaliku institutsiooni, ilma milleta me ei oleks toime tulnud ja seetõttu erinevad liikmesriikide ametiasutused ei ole enam omavahel vastuolus, meil on Euroopa tasandi ametivõim, kus otsustatakse, mis toimub ja öö, tegutsetakse vastutustundlikult. ma loodan, et on väga oluline, et süsteemse riski nõukogu juhib Euroopa Keskpanka president tulevikus ja ma olen nõus kõigi nende kolleegidega, kes on kiitnud seda poliitilist saavutust. suur tänu ja nüüd annaksin sõnu äh, härra volinik Barniele ja paluksin kõikidel kolleegidel olla vaikselt äh, selle sõnavõtu jooksul. suur tänu proua president, ka minu poolt teile. tahaksin tänada kõiki Euroopa Parlamendi liikmeid, tahaksin tänada raportööre, tahaksin tänada fraktsioonide esimehi ja kõiki neid, kes on täna siin sõna võtnud ja peaaegu ühehäälselt olete te toetanud meie kompromissi, meie kokkulepet ja ma kinnitan teile, et uued Euroopa ametivõimud ja ka Euroopa Süsteemse Riski Nõukogu ei saa olema mingisuguseks äh, aseaineks liikmesriikide järelevalvele, vaid vastupidi, liikmesriigid toetavad ja, ja nende järelevalveasutused toetavad Euroopa tasandi ja äh, ametivõime ja peavad tegema nendega koostööd. Äh, need uued agentuurid aitavad luua võrgustikke erinevate võrgustike, erinevate ametivõimude vahel selleks, et koguda äh, Äh, ekspertteadmisi ja võimaldada Euroopa tasandi reaktsiooni, kui see peab osutuma vajalikuks. kui tekib äh, finantsasutustes äh, süsteemne liikmesriikide eri, mitmeid liikmesriike puudutav risk ja tänu teile, tänu nõukogule saame me loodud sellise tasandi, me töötame selle kallal samm-sammult, paneme paika maksete süsteemi oktoobris omavarade äh, regulatsioon, määrus tuleb turu kuritarvitamise direktiiv, finantsturgude direktiiv on tulekul, vastastikude fondide direktiiv, krediidiagentuuride äh, küsimus, riskihalduse küsimuse käsitlus, kõik need asjad meid veel ootavad, rääkimata siin investeerimisfondide haldumis, haldamisest. me tegutseme sihikindlalt ja kui me oma tööga lõpetame, nagu ma juba ütlesin teile, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, teeme me koostööd ka G kakskümmend teekaardiga ja mitte ükski äh, piirkond, mitte ükski turg, mitte ükski territoorium ei jää äh, reguleerimata ja meie reguleerimismeetmed on tõhusad ja intelligentsed. meie ambitsioon on järgmine. me loodame, et selle tee lõpus öö, äh, mis saab olema lühike tee, sest et kodanikud on seda nõudnud, et ühiselt selle tee lõpuks me oleme üles ehitanud maailma kõige parema üleilmse ja järelevalvesüsteemi. Euroopa ambitsioon peaks olema esita-, ehitada üles maailma öö, maailma, kogu maailma järelevalvesüsteem. see on meie eesmärgiks, see teenib meie kodanike, meie tarbijate ja ka finantsasutuste endi huve. suur tänu ja nüüd annaksin sõna härra minister Reindersile nõukogu nimel. suur tänu, proua president lugupeetud daamid ja härrad, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, ka mina tahaksin tänada kõiki tänaseid sõnavõtjaid ja mul on hea meel, et väga suur osa teist toetasid meie teksti ja seda teksti, mis läheb hääletusele. mul on hea meel, et väga paljud Euroopa Parlamendi liikmed tunnevad huvi selle teema vastu ja tunnevad huvi finantsjärelevalve kui sellise vastu omalt poolt lisaksin, et nagu paljud teist on siingi välja toonud, tegemist on Äh, esimese järeldusega, esimese järelmeetmega äh, lähtuvalt meie õppetundidest finantskriisi tagajärjel, see on esimene müürikivi meie äh, järelevalvestruktuuris ja see on tõesti esimene meede finantskriisi järjeselt, järgselt, mis saab, on tulevikku suunatud meede. ja härra Barnier rääkis, et see on ainult pika protsessi algus, me loome terve rea teisi struktuure, teisi meetmeid, meil saavad olema eeskirjad erinevates valdkondades, väga paljud teie hulgast on sellele viidanud ja me jätkame koostööd, nii nagu me oleme teinud selle paketi kallal, koostöös Nõukogu Parlamendi ja Komisjoniga Euro-, Äh, Belgia eesistuja kavatseb oma tööd äh, samas koostöövaimus äh, jätkata ja loodetavasti meie suudame ka riskifondide direktiivi ja teiste investeerimisfondi direktiivide vallas samu-, samamoodi tegutseda, samuti krediidiagentuuride küsimus, mis tekib õige, kergib õige pea, pea meie päevakorda, nagu proua Goulart mainis, siis me oleme juba teinud ettepaneku, et ECOFIN-i mitteametlikul kohtumisel võiks äh, proua Bowles ka osaleda, nii et äh, tema saaks viia kurssi meid teie seisukohtadega ja vastupidi. mitmeid erinevaid, äh, ma tean, kui oluline on teie päevakorra järgmine punkt, mistõttu ma ei hakkaks pikalt rääkima, aga paljud teist on nimetanud äh, hääletust selle küsimuse vallas ajalooliseks, äh, see on tõsi, ja tõsi on ka see, et me peame jätkama oma koostööd samasuguse sihikindlusega mitmete teiste õigusloomeliste tekstide vallas, äh, mis lähitulevikus tulevad kõik teie kojas hääletamisele. suur tänu kõigile teile, kes te olete toetanud seda projekti viimaste kuude jooksul ja ma kordaksin veel kord, tegemist on esimese tähtsa sammuga meie finantskriisi õppetundide tagajärjel suur tänu! suur tänu, härra minister, ja arutelu sellel teemal on nüüdseks lõppenud. Care colleghe e cari colleghi, buongiorno. kallid kolleegid, tere hommikust ka minu poolt austatud parlamendisaalikutele. nagu ma näen, meil on siin väga uus noor kolleeg. ütlen nüüd Sharon Schulile, keda sooviksin õnnitleda paistab, et ühe kolleegi tütar on ka nüüd üks meie parlamendi liige. väga tore. palun tehke lühidalt. Grazie presidente, sono qui oggi simbolicamente con mia figlia Vit-. suur tänu, olen täna siin äh, eduka kandidaadina saan aru, kui raske on väga paljudele naistele ühitada ema ja äh, ema rolli oma töökohaga. minul on see õnnestunud, mul on väga hea meel, et mul on oma tütar ja ma loodan, et ka teised äh, naised käivad äh, minu jälgedes. E suur tänu, õnnitleme teid äh, sünni puhul lapse sünni puhul ja